keelustatakse, väga vale oleks keskenduda äh, sellele, mida saab asendada, näiteks äh, keelustada äh, pabertopsid, papptopsid, kuna need sisaldavad väga vähe plasti. peame keskenduma sellele, mis on reaalselt ära tehtav. aitäh, Erik Andrei, järgmisena üks minut. aitäh, proua juhataja, tahaksin kõigepealt õnnitleda proua Frederik Riisi selle suurepärase raporti koostamise puhul see on väga pakiline teema, meie planeet on ohus. me oleme valmis, me oleme praegu loomas uut kontinenti, mis koosneb ähm, plastikust ja see moodustaks kolm korda Prantsusmaa suuruse äh, territooriumi. see kõik on ohuks meie riigilisele mitmekesisusele, inimkonnale ning ähm, maja, keskkonnale üldiselt, me peaksime pigem keskenduma ringmajanduse põhimõtetele, peaksime kiiresti väljuma sellest neoliberaalsest mõtlemisviisist, et enam tarbimist ja peaksime pöörduma tagasi loodussõbralikuma majandamise juurde. me räägime tekstist, mis käsitleb plastik äh, tooteid, kuid äh, siin äh, parlamendis endiselt kasutatakse Äh, plastikpudeleid ning ähm, äh, plastikkõrsi, me peaksime ka ise eeskujuks olema siin institutsioonis, aitäh! aitäh, proua Šuitsa, üks minut Rahvapartei nimel. aitäh! on väidetud, et me elame plastiajastul ja tegelikult ei saagi sellele mingisuguseid vastuväiteid leida, kaheksa miljonit äh, plasti kaheksakümmend miljonit äh, tonni plasti on toodetud, kuuskümmend miljonit sellest on nüüd jäätmed, äh, see peaks tõesti mõtlema panev olema, ma loodan, et meil õnnestub äh, ka piisavalt lai toetus leida sellele ettepaneku parlamendil hääletusel. suur osa sellest, nendest plastjäätmetest on ühekordse kasutusega tooted ja loodetavasti õnnestub neile leida ka alternatiivsed äh, variandid, mida saaksime kasutada, kui sellised alternatiivid on olemas, siis me ei tohiks enam plasttooteid kasutada. läbi innovatsiooni õnnestub meil luua ka uusi töökohti ja tuua turule uut tüüpi tooteid, mina toetan seda algatust kahel käel ja loodan, et seda toetatakse ka hääletusel ja see jõuab võimalikult kiiresti riikide seadusandlusesse ja seda rakendatakse ka võimalikult kiiresti. härra Hansen järgmisena, palun frau präsidentin! aitäh! kõneleja mikrofon pole sisse lülitatud. nii, kas nüüd toimib? jah, aitäh, proua juhataja. meie ühekordsed kohvitopsid on muutunud iseenesestmõistetavaks, kuid mõnikord on vaja ka loobuda halbadest harjumustest ja seetõttu on oluline, et äh, teised alternatiivsed tooted asendaksid äh, ühekordse kasutusega plastiktooted äh, ja meil on vaja siin palju ambitsioonikumaid, ambitsioonikumaid eesmärke kui senini. siin peaks see kõik hõlmama ka pakendeid ma sain äh, esmakordselt äh, isaks äh, kuu aega tagasi ning tahaksin julgeda oma pojale ausalt ja siiralt otsa vaadata ja öelda, et meie säilitame planeedi ka järgmise põlvkonna jaoks ja ma arvan, et see on, direktiiv on samm õiges suunas. aitäh ja palju õnne muidugi ka teile poja sünni puhul, aga nüüd läheme edasi vaba mikrofoni vooru juurde Roberta Metsola kõigepealt, palun. aitäh, juhataja, me oleme esimene poliitikute põlvkond, kes mõistab, millist kahju tekitatakse keskkonnale ühekordse plastiku kasutamisega ja me oleme ka viimane poliitikute põlvkond, mis saab veel midagi ette võtta. seitsekümmend viis protsenti sellest plastikust jõuab äh, meredesse. ma ise olen Maltalt pärit äh, ja näen, kuidas on olukord muutunud äh, Vahemerel. näeme, kui palju plastikut uhutakse randadesse mm, ja see mõju, muidugi mõjutab ka kalu. me ei saa lihtsalt niimoodi jätkata kahe tuhande kahekümne esimesest äh, aastast äh, jõustuvad keelud ja see on väga hea meede. meil võib muidugi olla kõige parem seadusandlus kogu maailmas, kuid äh, muutused saavad alguse siiski üksikisiku käitumisest. meil ei ole enam aega raisata ja peame asuma tegutsema kohe. aitäh, Julie Ward, palun üks minut Uh, you, aitäh, juhataja. prügi hulk on pidevalt suurenemas kogu maailmas. Euroopa Liidus äh, toodetakse kolm koma viis tonni prügi iga-aastaselt elaniku kohta. Äh, ja sealhulgas on äh, ka väga suur hulk kodustest majapidamistest tulevat prügi ja see prügi äh, hulga suurenemine jätkub vähemalt aastani kaks tuhat kolmkümmend. ühekordse kasutusega plastiktooted moodustavad äh, umbes viiskümmend protsenti mereprügist, äh, mida leitakse Euroopa rannikul. me pärineme kahekümne kaheksast liikmesriigist, kuid meie kõigi koduplaneediks on maa. noored teavad seda, nendel on sellest küll saanud ja nad nõuavad, et me muutuksime ja ma paluksin, et te kõik toetaksid äh, nende meeleavaldusi reedeti ja kui me neid ei kuula, siis äh, nemad meid ka tulevikus enam siia ei vali. suur tänu. kolleeg Van Langen, palun uh,. aitäh. see on valdkond, mida Euroopa Liit uh, peaks äh, oluliseks pidama. see on valdkond, kus riigid ei saa piisavalt saavutada oma pead. ma äh, olen kuulnud, pidevalt räägitakse sellest, et ah, viska ära arvatakse, et jah, see jõudis prügikasti, siis viib prügiauto selle minema ja ta on justkui õhku haihtunud, kuid tegelikult ei ole ta kuskile läinud nii et me peaksime vaatama otsa igale asjale, mida me kasutame ning küsima enda käest, et kui ma selle ära viskan, siis kuhu see jõuab? me ei peaks äh, lihtsalt küsima seda küsimust, ka need ettevõtted, kes toodavad neid asju, peavad seda küsimuse esitama ja nad äh, peaksid olema sunnitud seda küsimust esitama. ma olen väga palju kuulnud äh, noortelt kiitust Mm, seal nendele jõupingutustele, kuid nad peaksid kiitma ka meie vanavanemaid, kes olid niivõrd säästvad mm, esemetega ümberkäimisel. aitäh! nüüd aga Rahvapartei nimel proua Šoidrova, palun. suur tänu lugupeetud kolleegid, mina ka vägagi toetan seda kokkulepet, mis kolmepoolsetel läbirääkimistel saavutati ja mul on hea meel, et nii laiapõhjaline toetus on sellele raportile. me peame muutuma keskkonnasõbralikumaks ja peame ettevaatlikult ja säästlikult käima ümber loodusvaradega. see on meie laste huvides. me ei soovi edasi anda planeeti, mis oleks ähm, plastikpakendisse äh, mm, pakendatud. ja väga oluline on äh, loobuda ka plastikpudelite kasutamisest. Äh, siin on välja toodud ka kohustus tootajatele, mis on minu meelest väga õigustatud. Tšehhi Vabariik on üks riik, kus inimesed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 me oleme juba äh, näinud ka teisi äh, raporteid, mis äh, räägivad plastikust ja räägivad erinevatest strateegiatest. sellest, kuidas ei töödelda seda plastikut õigesti ja nõuetele vastavalt, et me peaksime kindlasti äh, leidma alternatiive nendes valdkondades, kus need olemas on. jaa, plastikkilekotid äh, kindlasti oleksid pidanud ka siin nimekirjas olema. väga kiiresti nad kindlasti ei lagune ja lõpuks jõuavad ikkagi maailma meredesse. see puud-, peaks puudutama tegelikult äh, see direktiiv ka õhu palle. nii et me peame midagi ette võtma selleks, et ka liikmesriigid asuksid ähm, jõudsamalt tegutsema, aitäh. aitäh. już na wstępie zaznaczę że nie jestem ekoterrorystą lubage mulle öelda, et mina ei ole ökoterrorist, aga olen äh, väga selle poolt, et me hoolitseksime oma planeedi eest, ütleb härra Strojevski. see ettepanek on väga hea, kuid äh, debati kohta ei saa sedasama öelda, me unustame ära kõige olulisema. kui me hindame teatud projektide äh, väärtust, siis äh, laseme silmist äh, teekaardi, mis on kõige olulisem, mis on äh, teisese tähtsusega. mis mulle muret tekitab, on see, et me ei ole järjestanud oma prioriteete. meil ei ole ka toetust parimatele praktikatele selles valdkonnas ja sidusaid seadusandlikke lahendusi, et riigid oleksid ise tõhusamad, meil on samuti puudujääke hariduses ja kahjuks ei ole ma ka järjepidevad äh, sanktsioonide äh, väljatöötamisel. aitäh. aitäh. ja nüüd äh, Sean Kelly, palun ma olen selle aruteluga olnud seotud juba päris pikka aega ja mul on hea meel, et lõpuks on see protsess lõpule jõudnud kalanduskomisjoni seisukohast on äh, see plastikprügi teema väga oluline, kuna väga palju plastikprügi jõuab just äh, meredesse, tapab äh, kalasid. see puudutab muidugi ka ranniku kalapüüki ja kalapüügivahendeid et meil on hea meel, et me oleme siiamaani jõudnud, et me muudaksime neid asju, mida on võimalik kergesti ja kiiresti muuta. ühekordse kasutusega äh, plastiktooted on võimalik asendada tihtipeale alternatiividega. ja me edastame ka sõnumi tööstusele, et plastikureostusele peab äh, lõpp tulema ja peame tegema kõik selleks, et äh, see reostus lõpeks nii kiiresti kui võimalik, aitäh. suur tänu. ja nüüd asepresident Timmermans komisjoni nimel, palun. aitäh, juhataja, olles kuulanud erinevaid sõnavõtte parlamendiliikmetelt, nägin, kuidas need peegeldavad Ehm, seda, kuivõrd äh, suure toetusega on see ettepanek äh, kõigi fraktsioonide puhult äh, ja taht-, mõtlesin, kuidas me nii kiiresti jõudsime, et kui me mõtleme, et siis kolm-neli aastat tagasi ei olnud olukord veel selline. pärast seda, kui tänasime raportööri ja teisi institutsioone on oluline mainida ka neid, kes on panustanud äh, sellesse, et äh, selline pakilisuse tunne on ühiskonnas tekkinud, äh, sest sellepärast asjad on nii kiiresti edasi läinud. tekkis pakiline vajadus asju muuta Euroopa ühiskonnas. Plastic Subsurf, ähm, Ali MacArthur Äh, kõik need, kes avastasid selle probleemi ulatuse, Blue Planet äh, seeria David Attenborough'lt, äh, meediakajastus, kes, meediaväljaanded on samuti võtnud vastutuse kanda selle teema mm, esiletõstmisel, samuti haridussektor, mittetulundusühendused teadlased on äh, mänginud olulist rolli uute lahenduste leidmisel, nii et kui me täna ütleme, et äh, on oluline või on märkimisväärne, et me nii kaugele oleme jõudnud, siis me peame olema tänulikud ka neile, kes tegutsevad sellel suunal väljaspool poliitikat. kuid äh, paljud teist ütlesid, et tegemist on vaid esimese sammuga Te peaksite siiski meenutama seda, et äh, me oleme läbi, me, me peame läbima väga pika tee, enne kui me jõuame ringmajanduseni. peame võtma kogu selle mm, plastiku äh, käitlusprotsessi äh, arvesse. Aasia, Ladina-Ameerika riigid vaatavad suure huviga meie poole, mida meie teeme, kuigi meie osa sellest saast-, muudatusest on suhteliselt väike, on siiski meie majandusmudeli muutusel ülemaailmne mõju ja see muudab poliitikat ka mujal. nii et ärge laske eh, end heidutada sellest, et paljud ütlevad, et Euroopa mängib siin niivõrd väikest rolli. ma arvan, et siiski see kõik aitab eh, kaasa mm, palju jätkusüütlikuma majandusmudeli eh, võidule pääsemisele kõikjal ja plastika plastikreostus on midagi, mis on oluliseks probleemiks paljudele maailma riikidele ja maailmajagudele. sellel on äh, muidugi mõju ka ähm, pakenditele, need on selles äh, direktiivis sees, äh, pärast kahe tuhande kolmekümnendat aastat äh, on kohustus neid taastöödelda. mikroplastik on samuti suureks ohuks meie tervishoiule, kõigepealt me peaksime selle kõrvaldama toodetest, kui seda vaja ei ole, näiteks puhastusvahendites, näiteks kosmeetikatoodetes. ja siis me peame vaatama, millised on tooted, kus neid on vaja ja siis leidma alternatiive, näiteks autokummid, see on üks kõige suuremaid reostajaid selles valdkonnas, nii et äh, väga palju on veel vaja ära teha, ükskõik milline on ka järgmise komisjoni koosseis, see on midagi, äh, mida äh, jagavad kõik poliitilised fraktsioonid ja ma loodan, et seda eesmärki toetavad ka järgmise parlamendikoosseisu fraktsioonid. aitäh, nii tore on näha teie pühendumust ähm, sellele teemale ja nüüd annaksin sõna Äh, selle raporti autorile, äh, proua Riissile, palju õnne veel kord! aitäh! me peame ühiselt pingutama, nii et see on kindlasti võtmesõnaks äh, selle raporti puhul. tahaksin tänada kõiki, kes on toetanud meie tööd, välja arvatud Brexiti kolleegid, kes rääkisid sellest, kuidas töökohti läheb selle algatusega kaotsi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 Äh, John Fitzgerald Kennedyt äh, meenutades võib öelda, et äh, kuuekümne kolmandal aastal ta ütles Washingtonis, et probleemid on loodud inimeste puhul, poolt ja me saame neid siiski lahendada, ei ole mingisuguseid piire lahenduste leidmisele. muidugi ei ole Euroopa Liit ainuvastutaja selle probleemi tekkimise eest, seda mainis ka volinik Timmermans, kuid me teame seda, et me võime olla lahenduste leidmise vedajaks nii et loodan, et see tee jätkub. aitäh. sellega me jõudsime selle debati lõpuni ja hääletus leiab aset kell viis täna, aga nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti äh, juurde, milleks on äh, Mihhail Turkanu raporti arutelu, need on äh, CE märgisega väetistooted, äh, tema on muidugi esimene kõneleja. Äh, raportööril on aega neli minutit, palun. suur aitäh, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, lugupeetud variraportöörid, lugupeetud arvamuse koostajad, me oleme teinud suurepärast tööd ja koos oleme suutnud selle raportini jõuda juba meie mandaadi jooksul. me oleme teinud väga suurt tööd ja kõik, kes minuga koos töötasid, andsid ka oma panuse, et see raport oleks sidus ja ühendaks kõik osapooled. me võitlesime selle nimel kaks aastat me kaitsesime kahe aasta jooksul oma ideid, millega me omakorda kaitseme talunikke ja oma tööstust, põllumajandustööstust ning äh, nüüd äh, maitseme me selle töö vilju. loodetavasti võetakse see raport vastu. me oleme teinud koostööd kolme eesistujaga Eesti, Bulgaaria eesistujaga kõigepealt ja siis saime me töö juba peaaegu valmis, aga lõpuks toimus ka neljas läbirääkimiste voor Austriaga see toimus novembris ja toona me näitasime, et Euroopa Parlament suudab minna kompromissile, et me saavutaksime tulemuse, mida me kõik vajame. ma kasutan võimalust tänada Austria eesistujat, sest meil oli mitmeid pingeid, paljud läbirääkimiste voorud olid väga pingelised ja need, kes arvavad, et töö oli lihtne, eksivad väga. ma tahan öelda kõigile siinviibijatele, et pärast selle raporti jõustumist pärast selle uue õigusakti jõustumist saavad kasu kõik, nii tööstus, talunikud kui ka tarbijad. me asendame vana õigusakti ja avame siseturu uutele väetistele, see on osa ringmajanduse paketist ja see kajastab siseturu avamist kõikidele igat tüüpi väetistele ning samas saasteainete piirmäärade harmoneerimisele praegu on nii, et äh, C-märgisega väetised olemasoleva õigusloome alla ei lähe ja ainult viis protsenti orgaanilistest toodetest saavad lõpuks orgaaniliseks väetiseks. meie oma õigusakti abil tahame selle protsendi tõsta kolmekümne protsendini. praegu toob ähm, Euroopa Liit aastas sisse rohkem kui kuus miljardit äh, tonni ometi võiksime me suure osa fosforit saada omaenda jäätmetest ja näiteks tuhast, mis tuleb loomsete kõrvaltoodete äh, utiliseerimisest. me paneme, teeme ettepaneku ka kaadmiumi alal, et vähendada riski nii tarbijate tervisele kui, ähm, kui ka tööstusele me seame kaadmiumile uue piirmäära ja näeme ette ka üleminekuaja, mis on kolm aastat alates raporti vastuvõtmisest. kokkuvõttes tahaksin öelda järgmist. Euroopa tarbija saab edaspidi süüa tervislikumat toitu. Euroopa talunikul on ligipääs väga paljudele uutele väetistele, mis on turvalisemad, nad saavad kasutada orgaanilisi väetisi, need on turul edaspidi vabalt saadaval. ja see tähendab seda, et ümber töödeldud materjal, mille abil väetist äh, toota, on äh, samuti paremini ära kasutatud. samuti saab tööstus kasutada rohkem äh, toormaterjali ning mitte ühelgi tootjal ei ole edaspidi monopoolset seisundit ja hindade kunstlikku kõrgendamist ei toimu, mis tähendab seda, et tuhanded töökohad hoitakse alles tahaksin täpsustada veel seda, et liikmesriikidel on endiselt vabad käed siseriiklike standardite ähm, kehtestamiseks, mis puudutab äh, väetisi, ja neil on endiselt võimalik äh, kasutada ka vastastikuse tunnustamise põhimõtet. ma usun, et meil tuleks leida sobivad stiimulid, mille abil edendada innovaatilisi väetisi, milles ei ole kaadmiumi ja millega luuakse ka uued finantsvahendid. ma olen väga rahul selle määruse lõpliku tekstiversiooniga ja tänan kõiki, kes minuga koostööd tegid. aitäh, nüüd saab äh, sõna kolleeg Gardini, kes võtab sõna keskkonnakomisjoni nimel. palun, teil on üks minut. aitäh, juhataja ma tahaksin omalt poolt öelda, et ma olen väga rahul. ma olen rahul, sest me oleme võtnud piisavalt aega selleks, et oma töö ära teha ja oleme jõudnud hea tulemuseni. ma usun, et see on heaks näiteks sellest, et kannatlikkus tasub ennast ära ja annab häid tulemusi tihti öeldakse, et kannatlikkus on voorus ja see on täiesti õige. me oleme avanud turu väga paljudele VKE-dele, kes äh, varem ei saanud ühisturul tegelikult kaasa luua. nüüd äh, jõuavad ühisturule orgaanilised väetised, äh, mineraalipõhised väetised ja muu ja me oleme seda teinud nii, et pühendame keskkonnale rohkem tähelepanu. me oleme kehtestanud uued piirmäärad, eriti kaadmiumile ja see ei olnud kerge ülesanne. enne meil neid piirmäärasid ei olnud sest, sest meil oli siin kuuskümmend milligrammi ja sada kakskümmend milligrammi, nüüd on siis äh, kehtestatud õiged piirmäärad. ma tänan kõiki nende panuse eest ja tänan ka härra Aikhauti ja mina itaallasena ütlen veel seda, et Itaalia VKE-d on äh, minu jaoks väga südamelähedased, neil on suur roll ringmajanduses ja mul on hea meel, et ka komisjon nende huvidega arvestab, aitäh. aitäh ja nüüd pärast proua Kardiinit saab sõna põllumajanduskomisjoni nimel härra Huitemaa, palun. aitäh. lugupeetud komisjon lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, kõik on teinud äh, selle õigusaktiga väga tõhusat tööd ja nii see peakski olema. nii on äh, võimalik äh, talunikel kasutada rohkem orgaanilisi väetisi, kui neile oli kättesaadav enne, nad ei pea enam lootma ainult kunstväetistele. seni ei ole olnud võimalik talunikel kasutada omaenda toodetavat väga väärtuslikku väetist ja nad on pidanud väetist seetõttu sisse vedama, eriti kui nad tahavad kasutada Nad tahaksid kasutada rohkem orgaanilisi väetisi ja see oleks õige, sest see oleks keskkonnale kasulik. Need tootmismeetodid toodavad väga palju CO2 ning see on keskkonnale väga halb ning tekitab väga palju kasvuhoonegaase, mis kahjustavad keskkonda ning on ka äh, kahjulikud keskkonnale. meie äh, pinnased peavad olema puhtad, meil peab olema puhas vesi, meil peab olema parem elurikkus ning meil on vaja tagada, et meil oleks äh, kõrged toitained meie väetistel, mida me kasutame ning see toob endaga kaasa kõigile parema tulemuse, peaks olema põllumeestele hea tulemus ja mul on väga hea meel, et parlament toetab põllumehi. suur tänu asepresident härra Timmermans, palun. suur tänu, proua juhataja, härra Võitemaa ütles, et ta töötas väga palju ning äh, proua Gardiini väga palju, tulemus on aga siin, see on hea võimalus selleks, et äh, väetiste määrust äh, täiendada, tahaksin tänada äh, kõiki raportööre ning ka variraportööre väärtusliku töö eest see määrus panustab ringmajanduse põhimõtete rakendamisele, mis puudutab põllumajandustootmisega seotud toitained ning äh, osa sellest ka käsitleb ainult mineraalväetise, uus määrus aga toob äh, uue, loob uue raamistiku, mis lihtsustab äh, praegust olukorda seoses orgaaniliste väetistega, uus määrus on suur samm ühisturu avamisele innovaatilistele toodetele, orgaanilistest kaassaadustest ja jäätmetest toodetuna. loomulikult peavad need vastama teatud tingimustele, et need oleksid turvalised meie tervisele ja keskkonnale ja mul on väga hea meel, et see mõjutab positiivselt ka VKE-sid, see on väga hea, see on midagi, mida me soovime parendada, orgaanilised väetised moodustavad pool väetiste turust Euroopa Liidus ning väga suur potentsiaal põllumajanduse tõhusamaks muutmisel ning pakub uusi võimalusi tärkavatele ettevõtetele. Teie hääletusega täna toome need tooted eh, loometoodetele võimaluse juurdepääsuks eh, turule ühtlustatud korralduse kaudu ning austades rahvatervist ja keskkonda, seal on ka kohustuslikud eh, piirangud arseeni, nikeli, kaadmiumi ja elavhõbeda osas, see on väga hea, et meil on kadmiumi osas uued äh, piirmäärad äh, ning äh, nelja pää-, aasta pärast hindame, kas see on piisav. me liigume õiges suunas, kompromiss kajastab tasakaalu kõikide erinevate huvide vahel, me usume, et see on kasulik kõigile, kasulik väetisetootjatele Euroopa Liidus, kellel on lihtsam juurdepääs innovaatiliste toodetega ühisturule ning äh, Äh, juurdepääsu äh, ka toormaterjalidele põllumeestele, kes saavad kasutada ja, ja, ja ähm, viia ka oma toormaterjali tootjatele ja veelgi enam on oluline ka see tervisele ja keskkonnale, meie kodanikele, sest vee ja toidu ohustamine ka kahjulike ainete puhul väheneb. ja lõpetuseks ma tean, see koda peab tähtsaks keemiliste väetiste asendamist äh, töödeldud äh, sõnnikuga ning väetiste määrus on osa ringmajanduse tegevuskavast ning mõjutab oluliselt ringmajanduse põhimõtete rakendamisele toitainete puhul põllumajandustootmises. samal ajal, erineva töövoo ajal tagab komisjon selle, et integreeritud kestlikum äh, toitainete osakaal aitab vältida inimtervist kahjustavat saastumist. sõnniku töötlemine annab võimaluse tõhusamaks toinete kättesaamiseks nii keskkonna kui ka tervishoiu osast on see oluline ja sellepärast see ühisuurimiskeskuse poolt käivitatud äh, keskus äh, viib läbi erinevat tüüpi töid selleks, et tuvastada tingimusi keemiliste väetiste asendamiseks äh, töödeldud Äh, sõnnikuga põllumajandusel, et see ei tekitaks täiendavaid keskkonnariske ja ma tõesti äh, imetlen äh, tõlke siin, ütleb härra asepresident, ning see raport peaks põhimõtteliselt välja tulema kaks tuhat üheksateist aasta lõpus. Need kriteeriumid ei ole mõjutatud väetise määrusest, kuna see ei puuduta turule toomist ning sellega seonduvalt. igal juhul on need täiendavaks tegevuseks selleks, et toetada tõhus kestlik ringmajandus ja lõpetuseks minu toetus saavutatud kompromissile, me loodame täna teile, et astuda uus samm ringmajanduse osas väetise valdkonnas ning tagada, et need tooted on meie tervisele ja keskkonnale ohutud. see on oluline konkreetne samm selleks, et rakendada ÜRO kestlikke eesmärke ning luua kestlik Euroopa tulevik mis on äh, üha kiireloomulisem kui kunagi varem. aitäh, härra asepresident. ma, ma ei näe härra Valesat siin äh, kohal ja siis kõigepealt saab sõna härra Bogovitš Rahvapartei nimel. aitäh, ma olen ka ähm, rõõmulik, rõõmus selle üle, et pärast kolme aastat triloogia läbirääkimisi oleme me selle asjaga ühele poole saanud. me oleme siin äh, varemgi mineraale ja sõnnikuväetist äh, äh, reguleerinud ning nüüd räägime me edasi orgaanilisest töödeldud sõnnikust, see on suur samm edasi. oluline on see, et me, e-, et Äh, oluline on see, et me ei viskaks är-, ära orgaanilisi jäätmeid. Äh, kompost on ju selline asi, mida saab ära kasutada, seda tuleb äh, õigesti töödelda ning seda ei peaks kohtlema kui rämpsu. aga meil on vaja sellist määrust, mis kehtestab ka tingimused, millega saab takistada seda, et äh, see sõnnik hakkaks keskkonda reostama. me oleme, äh, leid-, leidsime ka kompromissi kaadmiumi asjus. see on äh, väga ambitsioonikas. ma toetan ka seda osa, mis räägib innovatsioonist ning võimalustest VKE-dele, kes on seni turult välja tõrjutud. selle määrusega saab ka see valdkond reguleeritud. loomulikult oleme astunud siin sammu edasi, me oleme teinud midagi head nii ringmajandusele, rahvamajandusele kui ka keskkonnale, aitäh! aitäh, järgmisena saab sõna sotsiaaldemokraatide nimel Mart Tarabella, kaks minutit. lugupeetud asepresident, väetised on põllumajanduses väga olulised, nende kasutusel võib olla negatiivne mõju keskkonnale Eh, eriti mis puudutab eh, saastumist nende toodete puhul. korrektne kasutamine, mis on ohutu, on väga oluline kestliku põllumajanduse vaatenurgast ning keskkonnakaitse vaatenurgast määruse kaasajastamise eh, väetisetoodete osas on osa ringmajanduse paketist, sellega viiakse kooskõlla orgaaniliste väetiste kasutamine ning ka teised äh, väetised. kestlikkuse aspektid äh, keskkonna ja rahvatervise osas on olulised ning arvesse tuleb võtta ka seda, et põllumehed saaksid kasutada kõrge kvaliteediga tooteid. see ettepanek tagab selle tasakaalu ning julgustab innovaatiliste toodete kasutamist selleks, et paremat tootlikkust saavutada. tegemist on olulise etapiga ringmajanduse osas Euroopa Liidus aga samas ma ei ole täiesti rahul loomulikult tulemustega, mis on saavutatud, eriti kaadmiumi osas, kuigi me oleme teinud jõupingutusi, siis äh, triloogide seisukohad ei ole nii ambitsioonikad kui meie esialgsed ettepanekud hääletatuna siin täiskogul äh, vähemus blokeerib nõukogus seda olukorda ja seega ei olnud võimalik äh, sisse tuua need piirmäärad, mida meie soovisime näha aga siiski oleme saavutanud mõningaid äh, äh, aspekte, mis võimaldavad seda äh, uuendust näha edusammuna, eriti kaadmiumi osas ning läbivaatumusklausel, mis neli aastat pärast rakendamist ka läbivaatamisel tuleb, on samuti oluline, võimaldab olukorda hinnata kaadmiumi osas samuti, sooviksin tänada kolleeg Turkanut, kuigi meie koostöö ei olnud lihtne siis äh, tule, sooviksin tänada kõiki ka teisi raportööre ja variraportööre suurepärase koostöö eest selles, äh, sellel teemal. suur tänu. härra Hokk, palun. ECR-i nimel, palun. E, aitäh, proua esineja meil olid äh, fosfaat, äh, äh, väetisele, fosfaatsõnnikule väga ranged reeglid. ning see kahjustas väga Poola sõnnikutööstus, me olime suuruselt teiseks tootjaks Euroopas. kaalul oli päris palju, kakskümmend viis miljardit eurot on terve sõnnikutööstus Euroopas väärt. pandi paika need öö, Äh, ranged piirmäärad, kakskümmend äh, milligrammi kilo kohta, äh, nüüd selles uues ettepanekus, see on üsna suur samm edasi. samas ei ole mingisuguseid emi-, empiirilisi tõendeid selliste piirangute jaoks. praegusel hetkel on toodetud sõnnik väga kallis, mis ei tule just kasuks põllumajandussektorile Euroopa Liidus Poolas on äh, po-, Poolas on öö, äh, pinnas üsna vaene, samas on üs-, äh, riskantne orgaanilisi väetisi rohkem kasutada. selle asemel võiks investeerida uutesse tehnoloogiatesse. ning öö, vaatamata sellele, millist ohtu öö, toob kaasa kaadmium, hääletame siiski selle kompromissi poolt proua Katainen, palun. suur tänu, äh, proua juhataja, suur tänu läbirääkijatele. sooviksin oma toetust avaldada sellele äh, määrusele. põllumeestel on tulevikus suurem valik ja keskkonna vaatenurgast parim, äh, parem toodete valik sellega tagame me inimestele, loomadele ja keskkonnale parema kaitse ja oleme sammu lähemal puhta keskkonna, puhtama vee ja toiduainetele aga küsimus on ka ringmajanduses see uus väetise määrus võimaldab tõhusamat jäätmekäitlust, mis on väga oluline samm, eriti Läänemere kaitseks ning loomulikult on ka midagi, mida võiks teha, ehk siis äh, tervisele olulise kaadmiumi äh, piirmäärad võiksid olla rangemad, mõned riigid nagu Soome on valinud rangemad äh, reeglid kaadmiumi käsutusele, sellepärast et pinnase ja selle kaudu inimeste tervise kaitsmise üle ei saa tingida. ja sooviksin, et kõik liikmesriigid käituksid samuti, aitäh. aitäh, järgmisena kolleeg Hoisling poolteist minutit. armsad kolleegid, ma pean nüüd äh, tõ-, tilga tõrva meepotti tilgutama, ma toetan küll seda äh, kompromissi, aga meil on nüüd see kaadmiumi piirmäär kuuskümmend milligrammi, aga vaatame, milline oli äh, parlamendi algseisukoht, me soovime neli, nelja, nelja, neljakümmet ning siis kahekümmet. aga nõukogu ei tulnud vastu, seetõttu jõudsime sellele jõudsime sellele kompromissile kuuskümmend milligrammi. me peame äh, see mõistma ju, et see, mis jõuab meie pinnasesse, jõuab lõpuks ka meie toiduainetesse. seetõttu oleme me rahul sellega, et komisjon äh, peab paari aasta pärast selle uue süsteemi üle vaatama ning me saab, peame kehtestama ambitsioonikamad eesmärgid me oleme siin umbes kolmkümmend aastat sellest teemast juba, äh, juba rääkinud, nüüd on lõpuks meil tulemus käes, see on vähemalt midagi ja meil on piirmäär olemas. aga me peame selgelt ütlema, et ähm, see nõukogupoolne blokeerimine äh, oli kõike muud kui hea ja nõukogu peaks olema ambitsioonikam. samas koostöö IMCO ja ENVI komisjonide vahel öö, äh, ei olnud ka alati kõige lihtsam, kolm aastat toimisid, toimusid meil arutelud, mille saame nüüd lõpetada, aga kordan veel ükskord, see saab olla ainult algus, sest lõpuks peame me ikkagi jõudma sinna kahekümne milligrammini. aitäh! aitäh, järgmisena Stefan Ekk. kuue fraktsioonist üks minut aitäh, äh, president. Äh, järjest tõuseb äh, nõudlus toiduainete järele, mis on toodetud puhtalt, sest inimesed kardavad, et neid, nad saavad mürgitada toiduainetest, sest nii võib, see võib põhjustada nii haigusi kui ka surma. kaadmiumi osakaal toiduainetes on Euroopas suurem, kui inimkeha vastu suudab võtta, seda tuleb arvesse võtta, kakskümmend milligrammi kilogrammi kohta kaadmiumi puhul lükati aga nüüd tagasi tervise, meditsiinilistel põhjustel. EFSA aga on, on välja toonud just kaadmiumi kui peamise tervisehäireid põhjustava faktori ning seda ei saa enam ignoreerida meie koda peab lõpuks vastu astuma keemia ja põllumajandustööstuse lobile. me peame kaitsma meie pinnast ning meie tarbijaid, ma ei ole väga rahul selle raportiga, aitäh. ja järgmisena kolleeg Trotsinski. üks minut suur tänu, proua juhataja, lugupeetud volinik, viiskümmend protsenti praegustest väetistest turul ei saa juurdepääsu siseturule meil on vaja lõpetada see konkurentsimoonutus, mis kahjustab valdkonda, millel on väga oluline panus põllumajandusvaldkonna arendamisel Euroopas. meil on, see puudutab orgaaniliste väetiste ja mineraalväetiste võrdset kohtlemist tegemist on osaga ringmajanduse paketist, millega on suudetud äh, välistada mitmeid probleeme, mis puudutavad geopoliitilisi aspekte. mõned ei ole olnud väga pragmaatilised ning ei ole mõistnud äh, vajaliku ajakava uute vastavusnormide täitmisega. läbirääkimiste tulemused institutsioonide vahel on andnud taaskord tulemuse, mida on vaja kiiresti ellu viia selleks, et väetiste valdkonna innovatsioonist kasu lõigata. pean siin silmas just Prantsusmaad, kelle jaoks see areng on positiivne, aitäh. proua Teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimus härra Agnew poolt. kas te olete sellega nõus? kas mu kolleeg on nõus sellega, et kaadmiumit leitakse väikestes kogustes ka äh, fosfaatides ja see on turvaline, aga kui see äh, jõuab Euroopa õigustikku, siis ta muutub kohe äh, tohutuks mürgiseks ohuks, mille jaoks ei leita lihtsat lahendust. jah, aitäh, hea kolleeg, teil on õigus kui Euroopa Liit millega tegeleb, siis tavaliselt muutub see jah, mürgiseks. aga praegusel hetkel, nii nagu ka muudes küsimustes, siis kõik selle uue õigusloome äh, tagajärjed ei ole veel arvesse võetud ja me loodame, et peatselt äh, laheneb ka see aspekt, aitäh. aitäh, järgmisena härra Rosati suur tänu, määruse eesmärk on avada Euroopa siseturg uutele orgaanilistele sõnnikutoodetele. üldiselt ma toetan seda, et põhjendamatult madal kaadmiumi piirmäär kaotati. sest see põhju-, kahjustaks tõsiselt meie põllumajandus- ja väetisetööstuse konkurentsivõimet, kuuskümmend milligrammi, äh, selle eest ma tahaksin raportööri tänada, see on endiselt piirav äh, määr, mis tõstab äh, tootmiskulusid. sellega käivad kaasas ka teised tehnilised nõuded väetise tootmisele. seetõttu võib see, võib see kahjustada keemia ja toiduainete tööstuse konkurentsivõimet. kahtlemata mõjutab see mitte ainult orgaanilisi, vaid ka teisi tooteid, aga see tõstab ka kulusid. Poola ei ole mitte ainult sõnnikutoodete suur tootja, vaid ka tarbija. seetõttu on meile sobilik see, et äh, reguleeritakse Euroopa turgu ning äh, tuuakse kindlust ka tarbijatele, ilma et seataks ohtu tarb-, äh, konkurentsivõime selles sektoris. aitäh, kolleeg Aguilera Garcia sotsiaaldemokraatide nimel. Buenas tardes, señora presidenta, muchas gracias. Quiero. tere päevast, proua president, aitäh selles arutelus sooviksin rääkida, öelda järgmist, me räägime siin ringmajandusalasest ettepanekust, mis mõjutab järgmist kahtekümmet aastat, selle jooksul on vaja süsteemi pidevalt uuendada. Need väetised on kriitilise tähtsusega põllumajanduse jaoks, aga kahtlemata nende ebakorrektne kasutus võib rahva tervist ning keskkonda negatiivselt mõjutada, sellega tuleb tegeleda. paljud meist tervitasid seda, et orgaanilised väetised on siia kaasatud. jah, nad on olulised ja see on hea, aga mis puudutab orgaanilisi väetisi, siis me peame jätkama innovatsiooni. Par-, me peame parandama nende tõhusust. ja eelkõige on vaja järgida nitraatide direktiivi see puudutab ka orgaanilisi väetisi. kokkuvõtteks ma toetan ka kokkulepet kaadmiumi asjus, minu arvates on see lahendus tasakaalus, kuuskümmend milligrammi. me ei räägi siin ju ainult ühe partei roheliste äh, dokumendist, vaid üldisest kompromissist, minu arvates on see äh, hea äh, piirmäär, aitäh. suur tänu, härra De Castro, üks minut austatud president, volinik, kallid kolleegid äh, äh, väetistooted on järjest olulisemad põllumajandustootjatele, et tagada suurem tootlikkus, aga tagada ka jätkusuutlikkus sest äh, tulevikus tuleb äh, tagada äh, juurdepääs piisavale kogusele toidule, kasutades vähem sisendeid ja so-, saastades ka vähem. tahaksin tänada kolleegi Mark Tarabellat väga hea tehtud töö eest koos meie raportööri härra Turkanoga, mis puudutab väetistooteid ja nende piirmäärasid, mis on ambitsioonikad ja nende dokument ka stimuleerib teadustegevust, see toetab meie talunikke, aga ka aitab kõiki meie kodanikke läbirääkimised näitavad, äh, kuidas Euroopa Liit saab kestliku tegevuse vallas olla maailmas juhtrollis. Äh, me tahame tagada äh, tõhusate ja innovatiivsete toodete turule pääsu ja seda siis ringmajanduses, aitäh. suur tänu ja nüüd on vaba mikrofoni voor ning annan sõnavõtjatele kahele inimesele sõna. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud asepresident, me võime öelda, et me tõesti oleme lasknud ringmajanduse osas siin käes selle võimaluse, olen sellel teemal juba pikka aega töötanud, näiteks mis puudutab mineraalväetisi, keskkonnasõbralikud toodete osas, mis on tehtud ka sõnnikust muuhulgas. ma arvan, et meil on vaja komisjoni poolt täpsustust, mis on see garantii, et delegeeritud aktidega äh, neid äh, tooteid tunnistatakse kui keskkonnasõbralikke tooteid, meil oleks vaja komisjonilt sellist avaldust äh, ja seda ei ole me senini veel kuulnud ja seega sooviksin ka nõukogult äh, kuulda näiteks Flandrias, äh, Hollandis ja Saksamaal, et nad tõesti aktsepteerivad sellist lahendust ja ma hoian äh, tulevastel aastatel sellele silma peal ja loodetavasti teeme tihedat koostööd. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Šoidrova poděkovat eh, zpravodaji za dosaženou. suur tänu, aitäh raportöörile kompromisside eest, mis saavutati. Eh, tundub, et eh, see on vastuvõetav nii põllumajandustootjatele kui ka nendele, keda huvitavad ohutud toiduained ja turvaline keskkond, paremad reeglid ning piirmäärad ning kaadmiumi määrad, mis kindlasti aitavad parandada toiduohutuse olukorda ja keskkonna ning eriti just mulla olukorda. räägime väga palju põhjavee saastumisest kemikaalidega, mida põhiliselt kasutatakse väetistest, sellest me räägime palju ning see õigusloome peaks parandama olukorda ning aitama seda probleemi lahendada, sest enam ei ole vaja registreerida iga toodet erineva õigusakti alusel ja seetõttu on see väga tasakaalustatud õigusloomeakt ja sellepärast toetan seda. suur tänu ja nüüd komisjoni nimel kaks minutit, härra Timmermans suur tänu, proua juhataja, mul on üks konkreetne küsimus, mis e-, esitati ning ma sooviksin sellele vastata, uurimisraport valmib enne käesoleva aasta lõppu, seega aega ei ole väga palju, mis möödub, enne kui te oma vastuse saate ning arvestades selle uuringu um, laiapõhjalisust, on meil piisavalt tagatisi, et me liigume selles suunas, mida ka küsija eeldas ja tahaksin julgustada teda äh, Äh, olukorral silma peal hoidma ning sellest lähtuvalt äh, tegutsema. ja teie muus osas, äh, proua juhataja, see on põllumeestele hea olukord, see on hea VKI-dele, see on hea keskkonnale ning eelkõige on see hea meie tervisele ja seega on see veel üks samm edasi ning me hoiame olukorra silma peal, et edasi liikuda tulevikus, aga tänane hääletus juba viib meid õiges suunas, aitäh! suur tänu, asepresident, tehtud töö eest ka teie meeskonnale. ja see arutelu on nüüd lõppenud. Äh, ja viimase sõnavõtuna äh, raportöör Turkanu, palun. suur tänu, äh, proua juhataja, lugupeetud asepresident Timmermans sooviksin tänada kolleege Äh, tänaste sõnavõttude eest. ma viitan härra Tarabellale, härra Tšesakile, härra Ivaskovitšile, proua Trotsinskile ja teistele, kes sõna võtsid ja kõige, kellega koostööd tegime, meil oli suurepärane koostöö selle teema osas selles osas, mida kolleegid ütlesid, äh, siis institutsioonide vahelised läbirääkimised olid väga head ning tasakaalustatud ning saan ainult äh, veel paluda teil hääletada selle raporti poolt ühehäälselt, aitäh. suur tänu, hea kolleeg ja palju õnne raportöörile veel kord ning sellega oleme selle punkti käsitlemise lõpetanud ja nüüd on aeg asuda hääletamise juurde. aitäh teie töö eest!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 ma tahaksin esitada vastuväite vastavalt äh, kodukorra artiklile sada kaheksakümmend kaks, tegemist on kodukorralise küsimusega ja ma tahaksin rääkida hääletuse õigsusest, mis puudutab Jüri üks kaheksa nelikümmend kolm. Äh, see puudutab autoriõigust äh, ja digitaalset ühtset turgu ja sellega seonduvat raportit. selle raporti hääletuse jooksul esitati taotlus äh, äh, kolmsada kaksteist oli poolt ja kolmteist parlamendisaadikut muutsid oma äh, hääletust ja nemad tahtsid eraldi hääletusi muudatusettepanekute osas. niisiis, asepresident, ma palun ja ma tahaksin ka parlamendi presidendilt paluda homme uut hääletut selle osas. seda sellepärast, et äh, oli täiesti selge, et siin olid parlamendisaadikud, kes muutsid oma meelt äh, ja neid eksitati äh, hääletuse jooksul. austatud kolleeg, suur aitäh selle tähelepanu paneku eest, kuid ma pean ütlema, et vastavalt kodukorrale mm, ei muuda hääletamise muutmine tulemust ja äh, hää, oma hääletamise viisi võib muutma, nagu te ütlesite, need registreeritakse, inimese soovi muutus äh, registreeritakse, kuid lõpptulemust see ei muuda. Äh, kodukord kahjuks selles küsimuses on väga selgesõnaline, aga tänan siiski selle teema tõstatamise eest. kui ei ole muid kodukorda puudutavaid küsimusi, hakkame kohe siis hääletama. kõigepealt Winter ja Swinburne'i raport kesksete vastaspoolte kas keegi soovib veel kodukorra osas sõna, küsib härra president. tundub, et mitte niisiis äh, Winteri ja Swinburne'i raport kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamine ja kriisilahenduse raamistik. Äh, proua Swinburne, äh, raportöör saab sõna. aitäh, härra president, teen väga lühidalt. variraportöörid ja mina ja kaasraportöör tõime selle faili tagasi lõpphääletusele, sest institutsioonide vahelised läbirääkimised, mille, mida nägi meie koda ette peaaegu aasta aega tagasi, pole endiselt veel alanud. kahetsusväärne on see, et nõukogu jaoks see tehniline fail prioriteediks ei olnud, see on aga väga tähtis Euroopa finantsturgude tulevase stabiilsuse jaoks E, Euroopa Liidu kesksete vastaspoolte jaoks e, nähti ette siin e, turvameetmed äärmuslike juhtumite jaoks